president. Dobré ráno, kolegové. tere hommikut. Zahájeno. ja ma avan meie tänase täiskogu istungi. meie päevakorra esimene punkt on härra Tšutase raport ja see puudutab Euroopa Investeerimispanga kahe tuhande üheksanda aasta aruannet. ja ma sooviksin siin meie ridades tervitada ka Euroopa Investeerimispanga presidenti, kes meie arutelus osaleb ja kõigepealt saab sõna härra raportöör, kolmeks minutiks, palun. mulțumesc mult, domnule președinte. suur tänu